przewodniczący! Prezydent. Panie i panowie, otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem... Lugupeetud daamid ja härrad, käesolevaga alla algab istung. Vastavalt päevakorrale on esimeseks päevakorrapunktis Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldused kuueteistkümnendast septembrist kaks tuhat kümme tervitan nõukogu presidenti Herman Van Rompuyd. nõukogu president, äh, me tervitame teid äh, Euroopa Parlamendis ja anname teile kohe sõna